kasutada mineviku õppetunde. me peame olema väga väga hoolikad ja pidama silmas minevikust saadud õppetunde. suur tänu, härra volinik, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub kahe nädala pärast Brüsselis osaistungjärgul. järgmine täiskogu istung toimub homme algusega kell üheksa, kella üheksast hommikul kuni kolmeteistkümne, kolme, kolmteist null nullini ning pärast seda kell viisteist kuni üheksateist ja siis kakskümmend üks kuni kesköö. programm on olemas internetis Euroopa Parlamendi leheküljel. tänane sessioon on lõppenud. head ööd ja tänan ka tõlke!